et isik, isikus äh, lahti siduda ning me ei tohi, et äh, terve, sallida seda, et tervishoid jääks äh, asjatuks erandiks patsientidele ja arstidele aitab see hõlbustada tervishoiuteenuseid, aga me ei tohi unustada, et kindlasti ei tohi Äh, kuidagi see olukord ohtu seada äh, üksikisiku andmed, aitäh. proua Šoidrova. proua Šoidrova. mina toetasin seda resolutsiooni sellepärast, et mina usun, et äh, digiteerimine parendab tervishoidu nii juurdepääsu kui ka tõhusust ning samuti on tegemist ühe lahendusega, ähm, mis puudutab personalipuudust, mis muutub üha tõsisemaks tänu sellele, et meie rahvastik äh, vananeb. praegusel hetkel, kus äh, suur osa meie rahvastikust eelistab elektroonilist äh, teenust, on see õige lähenemine, aga me ei tohi unustada, et vanem põlvkond ja osad, kes võib-olla ei ole tehnoloogia nii tuttavad, võib-olla ei, äh, ei saa sellest täielikku kasu. digiüleminek on midagi, kus me ei tohi unustada ka juurdepääsu ning äh, töötajate väljaõpet ning suhted patsiendi ja arsti vahel ei tohi seetõttu ohtu sattuda. kolleeg Ujeli, palun. suur tänu viis aastat olen ma juba olnud siin kojas ja kahetsusväärselt pean nentima, et me räägime väga vähe Euroopa tasandist, eh, kodanike tervishoiust. ma tean, et eh, see eh, valdkond on liikmesriikide pädevuses, aga me ei tohi nii enam tegutseda, väljakannatamatu on see, et kellegi tervis sõltub sellest, millises liikmesriigis on ta sündinud. väga suured erinevused tervishoiu kvaliteedis põhjustavad olukordi, kus, mis on väga erinevad, kui me võrdleme siin Lääne- ja Ida-Euroopat, pean siin silmas näiteks oma koduriiki Ungarit, ja sel põhjusel on meil vaja paika saada eh, miinimumtasand, eh, meil on vaja standardeid, mille põhjal iga Euroopa kodanik saaks eh, ühesugust tervishoiuteenust. ja selleks on vaja tõesti tuge, aitäh! suur tänu, härra Palmer, palun! suur tänu, mina toetasin seda resolutsiooni, ei ole mingisugust kahtlustki, et tehnoloogia digiareng ning andmete parem kasutus on tõeline väärtus selleks, et parendada tervishoiusüsteemi nii riiklikul kui ka Euroopa Liidu tasandil ja eriti kohalikul tasandil. aga me peame olema ettevaatlikud, peame tagama võimalikult tugevad kaitsemeetmed Äh, andmete osas, eriti mis puudutavad inimeste terviseandmeid, mis äh, äh, ühiskonna tasandil võivad aidata küll kaasa, välja töötada uusi ravimeetodeid ja tugevdada meie tervishoiusüsteemi, aga me peame olema ettevaatlikud, kuidas me suhtume nendesse andmetesse, nendest võib saada kommertstoode, meil on vaja kaitsemeetmeid nende andmete kaitsmiseks, aitäh! suur tänu ja lõpetuseks härra Kelleher. suur tänu, mina hääletasin selle resolutsiooni poolt tervise digiteenused aitavad olukorda parandada, eriti just maapiirkondades, näiteks ka selles osas, mis puudutab vaimset tervist. Iirimaal peab ootama pikka aega selleks, et arstiga näost näkku kohtuda, kui me räägime psühhiaatritest ja psühholoogidest ja oleks loogiline digiteenuseid selles osas pakkuda. aga teemad, mis on seotud vaimse tervisega, ei nõuagi alati näost-näkku kohtumist. samas aga need teenused sõltuvad ähm, äh, lairibaühendusest, mis on, oleks kättesaadav kõikjal ja meie valitsus on väga aeglane selle kava arendamisel sellisel juhul need uued digiteenused ei saa olema Iirimaal kättesaadavad, nii nagu nad on äh, saadaval teistes liikmesriikides, aitäh! austatud kolleegid, sellega oleme lõpetanud hääletuste selgitused äh, ja istungi peatame ning jätkame kell viisteist null null. ning äh, ühele kohalolevale kolleegile soovin veel head isu! see. Mm-hmm.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

pani presedající good afternoon colleagues so the sitting is resumed. the minutes of yesterday's sitting and the text adopted are available. are there any comments? Äh, tere tulemast, head kolleegid, jätkame istungiga äh, ja kui äh, ei ole midagi protokollide kohta kommenteerida rohkem, siis need on meie kodulehel ja need on heaks kiidetud räägime täna esimese päevakorrapunktina äh, sellest, kas äh, omavahel äh, on ühildavad Euroopa Liidu ja Mercosuri vahelise kaubakaubanduslepingu ning Euroopa rohelist kokkulepet käsitleva komisjoni ettepanek. ja sinise kaardi küsimusi on võimalik küsida ka elektrooniliselt. kõigepealt saab sõna kolleeg Šadov, palun. suur aitäh, proua juhataja, härra volinik, kallid kolleegid roheliste jaoks on äh, Green Deal Euroopa äh, agenda kõige olulisem koht, see on suurepärane uudis meie kõigi jaoks, teadlaste jaoks, kes meid aastakümneid hoiatavad, kodanike jaoks, kes äh, meelt avaldavad ettevõtted, kes tegutsevad keskkonnakaitsjate jaoks pärast Euroopa valimisi, eelkõige on see suur Ähm, edulugu noorte jaoks, kes avaldavad meelt ja nõuavad tegevust. see on ka suurepärane võimalus, võimalus Euroopa jaoks ähm, luua uus äh, eesmärk kõigile, panna meie riigi poliitika, tehnoloogia, innovatsiooni ja demokraatia teenistusse. see aitab äh, luua jätkusuutlikke töökohti kõigis riikides, suurendada demokraatiat, see on ka võimalus meie kaaskodanike jaoks äh, kontrollida nende elu, oma toitu, rei-, äh, reisi, energiat. meie ühiskonnad on nii lõhestatud, killustatud praegusel hetkel Eh, ning eh, lubadused on jõulised, kuid mida suuremad on lubadused, seda vähem võib neist taganeda. roheline lepe ei tähe, saa tähendada lihtsalt staatus quo jätkumist uue sildi all. see ei saa olla lihtsalt pisike sammuke edasi natuke paremini tegutseda, see ei saa tähendada sama eelarvet, millel on uus silt peale kleebitud, meil on vaja suuri muudatusi täielikke kannapöördeid, meil on vaja äh, äh, investeeringuid, meil on vaja äh, veel on vaja riikide panuseid ühe protsendini SKP-st, nii saame me oma kliima päästa ja saame päästa eluplaneedil Maa. samas toetades Euroopa majandust. Green Deal tähendab kliima päästmist meie elukeskkonna päästmist, kesk, tööturu tugevdamist, siis me ei saa alla kirjutada Mercosuri leppele. sellest ei peaks isegi räägitama. me teame seda kõik, seal raiutakse metsi maha, eriti Brasiilias seda Bolsonaro juhtimise all kahekordistatud. me teame, see president äh, ründab iga päev inimõigusi, naiste õigusi, vabadusi, e, e, e, põlisrahvaid, homoseksuaale. me ei saa Euroopa väärtustele mõeldes, kliimale mõeldes, loodusele mõeldes seda kokkulepet lubada. see tähendab seda, et saame müüa seal Saksa autosid, et tuua sisse loomaliha ja soja ube. see pole võimalik, sest see aitab kaasa loomade kannatuse üleilmastumisele, metsade raiumise üleilmastumisele, samuti kliima hävitamisele ning põllumeeste hävitamisele nii Mercosuri riikides kui Euroopa Liidus. teame, meie põllumajandusmudel sõltub eh, taimsete proteiinide sissetoomisest. toome seda sisse terve Saksamaa, ehm, terve eh, Saksamaa toodangu eest. meil on vaja selle vastu võidelda oma ÜPP abil ning eh, härra Haugen Te olete, peate olema nõus sellega, et selline lepe ei toeta Green Deali, see tähendab seda, et aina rohkem kasutatakse pestitsiidi ja intensiivselt põllumajandus, muutkem ÜPP-d, muutkem oma kaubanduspoliitikat, see on vajalik, Green Deal on suurepärane võimalus Euroopa jaoks, proua von der Leyen ütles täna hommikul, et Euroopa kodanikke peab kuulama, kuulake neid, nad ei taha Mercosuri, nad tahavad, et me oleks ambitsioonikad ja astuks konkreetseid samme kliima eh, ja demokraatia kaitseks, aitäh! Merci beaucoup. suur tänu. järgnevalt tahaksin anda nõukogu eesistuja nimel sõna proua minister Tupuranile, palun, teil on sõna. austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed tegemist on äh, väga olulise teemaga täna, äh, pärast seda, kui komisjon nädal aega tagasi tegi ettepaneku Euroopa rohelise leppe jaoks. ei ole kahtlustki, et äh, väga suured kliima- ja keskkonnaväljakutsed on meie ees ja Euroopa peab vastama nendele väljakutsetele. kui me ei tegutse, siis äh, meile järgnev generatsioon küsib, miks me otsustavalt ei tegutsenud. praegune see olukorra säilitamine ei ole võimalus. Euroopa Liit peab töötama kollektiivselt koos selleks, et oma majandust ja ühiskonda muuta ja seada see kestlikumatele alustele. mina tahaksin komisjonile äh, teha ettepaneku selgitada oma poliitikaettepanekuid äh, täpsemalt, äh, nõukogu ei ole olnud aega neid arutada ja praegusel hetkel ei ole seetõttu võimalik mul neid arutada siin detailselt, aga nõukogu äh, lubab äh, nende ettepanekute ja meetmete tõsist läbivaatamist selleks, et saavutada Euroopa rohelist lepet. Euroopa rohelise leppe strateegia puudutab igat poliitikasektorit ning nõuab väga hoolikat järelemõtlemist ja koordineerimistegevust sellel taustal tahaksin ma praegu tänast sõnavõttu keskenduda Mercosuri kaubandusleppele. ma olen veendunud, et meie koja mitmed liikmed tunnevad äh, väga äh, emotsionaalselt ja tugevalt äh, selle leppe suhtes. ma tean, et te pärast metsatulekahjusid arutasite äh, seda küsimust, mis Amazoni regiooni tabasid. see on tõesti meie kõigi jaoks äh, väga tugevalt murettekitav nii nagu siinsamas Euroopa Parlamendis äh, on ka arutelu äh, nõukogus äh, Mercosuri Euroopa Liidu leppe osas väga lapsekingades. meil on vaja piisavat aega selle jaoks, et tähelepanelikult ja põhjalikult läbi räägitud lepe üle vaadata. mured kaubandusleppe osas Mercosuriga peavad olema kestlikud ja kestlikud peavad olema selle leppe sätted ning vastavalt ka meie rohelisele leppele, arusaadav. aga eesmärk on eksportida Euroopa Liidu standardid eh, ja kestlikkuse eesmärgid kolmandatesse riikidesse. Eh, need võivad olla eh, võimaluseks veenda teisi selleks, et nad ka võtaksid üle ambitsioonikamad keskkonna- ja kliimapoliitika sätted ning oleks üleilmseks vastuseks seega kliimamuutuste vastases võitluses miljonit äh, tööd Euroopa Liidus ja inimeste eluolu sõltub kaubandusest ning me peame tagama, et kaubandus saaks aset leida. samal ajal tagades, et see äh, toetab äh, kestlikku arengut, Euroopa Liidu kliimaeesmärke ning panustab ka kestlikule tulevikule ma tahaksin tulla